liitume ka parlamendipoolsete ettepanekupakettidega ja ma tänan teid selle teiepoolse panuse eest sellesse olulisse, kuid raskesse teemasse. suur tänu, volinik, hääletus toimub homme keskpäeval. järgmine päevakorrapunkt. härra Oleinšeki raport Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia makropiirkondade osa tulevases ühtekuuluvuspoliitikas. ja teisele lõpetada raportööril on äh, sõna neljaks minutiks. suur tänu, president. ma sooviksin avaldada tänu variraportööridele äh, üles näidatud koostöövalmiduse eest, tänu millele meil õnnestus koostada käesolev raport milles käsitletakse makropiirkonde ja Läänemere piirkonna strateegiaid, neid selle tähendust ühtekuuluvuspoliitikale. raportis käsitletakse selliseid poliitikaid nagu transport ja põllumajanduspoliitika, teadus ja uuringutegevuspoliitikad. aastal kaks tuhat neli me hakkasime sel teemal rääkima äh, kui äh, Balti riigid liitusid Euroopa Liiduga. kui me räägime makropiirkondadest, keskkonnakaitsest ja transpordipoliitika on need, mida mainitakse prioriteetsetena. me peame koondama oma vahendeid äh, infrastruktuuri andmiseks, et saavutada kehtestatud eesmärgid. me räägime äh, makropiirkonnas suurenevast vastastikusest sõltuvusest, kui me soovime näiteks võidelda reostusega selles piirkonnas, ei ole võimalik üksinda tegutseda me peame edendama koostööd makropiirkonda kuuluvate riikide vahel. see aitab kaasa majanduskasvule ja võimaldab meil ära kasutada selles piirkonnas elavate inimeste äh, vaimset potentsiaali. kui meil see õnnestub, anname me omapoolse panuse äh, kogu Euroopa Liidu arengusse. Äh, konkreetne piirkond omab väga suurt tähtsust äh, Euroopa Liidu jaoks. meil on vaja luua heaolu ja jõukust äh, selle piirkonna elanikele. me peame mõtlema ka haridusele. me soovime edendada kodanikuühiskonda selles piirkonnas, sest kodanikuühiskond on demokraatliku süsteemi alustala Eh, kui meil see õnnestub, siis integratsioon saab olema lõpptulemuseks, kuid neid tulemusi ei ole võimalik saavutada, kui me ei suuda tõsta selle piirkonna elanike elu, elatustaset ja selleks on vaja luua uusi töökohti. Eh, sellega seoses seisavad meie ees väga suured väljakutsed eh, meil on mitmed katseprojektid makropiirkonna loomiseks Läänemere rajoonis meil on välja töötatud terve rida algatusi ja projekte Läänemere piirkonna jaoks. samas aga ei tohi unustada, et on vaja arendada konkreetseid meetmeid ning leida rahalised vahendid nende algatuste rahastamiseks järgmise programmeerimisperioodi jooksul. me loodame, et Euroopa Komisjoni programm viiakse ellu, Euroopa Komisjon luua äh, parimate tavade andmebaasi, et neid tulevikus paremini ära kasutada. me loodame, et need programmid ja algatused on tulemuslikud ja ka äh, teised mikropiirkonnad saavad sellest kasu. me pöördume komisjoni poole palvega kaitsta seda mõtet ja kui saabub vahearuande tegemise äh, aeg, võiks kasutada seda ka nii-öelda lähtepunktina teiste tulevaste projektide jaoks. me samuti ei tohi unustada neid kriitilisi küsimusi, millele tuleb leida vastused äh, kust leida raha algatuste jaoks, kas ühtekuuluvuspoliitikast või äh, teistest sihtotstarbelistest rahastutest. Äh, mul on väga hea meel, et makropiirkondade mõiste areneb edasi, see on suurepärane idee, see aitab kaasa territoriaalse ühtekuuluvuse suurendamisele läbi projektide ja see on üks Euroopa Liidu aluspõhimõtteid. seega me võime luua piirkonnad, kus on ühised huvid ja, ja, ja millesse kuuluvad riigid saavad koostööd teha. Läänemere piirkond on tee näiteks, tee rajajaks, see äh, on tõestuseks, et see süsteem toimib ja Euroopa integratsioon toimib. härra Kelly, äh, Boris Kalinovski, Lumman. Tabadži, Kerski. Mr Kelly, one minute. härra Kelly, üks minut või veel vähem suur tänu, härra president. kõigepealt mina toetan seda strateegiat. Nende maade jaoks, kes ümbritsevad Läänemerd, need ei äh, mõjuta eh, Euroopa Liitu, need ei mõjuta eh, teisi maid. aga selle strateegia aluseks on kolm põhimõtet, kõigepealt lisaraha ei ole vaja, teiseks ei ole vaja mingit eh, institutsionaalset raamistikku ega ka eh, muud õiguslikku eh, raamistikku. me lahendame siin ühiseid probleeme keskkonna vallas, ühiskonna vallas ja selle strateegiast tõuseb ainult tulu ja ma arvan, et sellest on kasu ka teiste makropiirkondade strateegiate jaoks. härra president, daamid ja härrad, mina olen täiesti veendunud, ütleb härra Sasada, et Läänemere strateegia aitab kaasa jätkusuutliku arengu eh, elluviimiseks, kuid minu arvates selle regiooni kõige suuremaks väljakutseks on see, et meil on vaja korralikku transpordivõrgustikku. Eh, vaatame siin eh, eh, siseveeteede võrgustiku ja raudteed. sellepärast on minu muudatusettepanek äärmiselt oluline, see puudutab Kesk-Euroopa transpordikoridori, mul on hea meel, et see on hõlmatud sest et ühendus on kogu regiooni jaoks keskse tähtsusega. E, korralik infrastruktuur, e, mis ühendab linnu ja regioone, see toob kaasa jõukuse terves regioonis projekt ei ole mitte ainult majanduslik, vaid ka ajaloolis-kultuuriline. härra Boris, suur tänu, president ja ma tahaksin õnne, õnnitleda härra Ulinitšeki selle suurepärase raporti eest. tegemist on uue väljakutsega ühtekuuluvuspoliitika vallas. makroregioonid on eh, huvitavaks kontseptsiooniks siin praegusel hetkel räägitakse eh, Läänemerest, kuid sama on olemas ka Vahemere kohta. siin on sisse toodud oluline aspekt. me räägime Läänemerest, kuid me ei tohi unustada, et on olemas ka Vahemeri ja need mõlemad mered tulevad omavahel ühendada, nende vahel on vaja ehitada transpordikoridor, on vaja leida raha selle jaoks, et need kaks veekogu oleksid lõppude lõpuks omavahel ühendatud aga praegu ikka käivad alles läbirääkimised ja arutelud eh, üle-euroopaliste võrgustike osas, kas ühendus peab olema maismaad pidi, mered pidi, kuid need on äärmiselt olulised, kui me räägime ühtekuuluvusest. Eh, proua Sendelova, üks minut. suur tänu, et mulle sõna andsite, eh, härra volinik, daamid ja härrad, kallid kolleegid, transpordikomisjon käis Eestis ja Lätis ja siin me praegu räägime nende maade transpordi olukorrast. Eh, ei, nendel peaks olema eh, ühendus idapiirkondadega, eh, aga see, ka seal on väga suured pudelikaelad, näiteks Narva, kus järjekorrad piiriületuse puhul on päevadepikkused ja samad probleemid on ka mujal, sellepärast on äärmiselt oluline rõhutada, et omavahel on vaja ühendada nii Läänemeri, Vahemeri kui ka Aadria meri, sest niimoodi me saame kõik suurt kasu. härra Poidi, üks minut. mina tahaksin õnnitleda raportööri härra Olinitšiki. Läänemere strateegia oli esimene makroregiooni strateegia Euroopa Liidus ja mis puudutab meid, siis meie tahaksime Donau eh, makropiirkonda edendada ja me saame ära kasutada Läänemere kogemust. üks asi, millest me oleme aru saanud, on see, et prioriteete ei tohi olla liiga palju, peaks olema kaks-kolm põhieesmärki ja need peaksid kõik riigid omavahel kokku tooma. loomulikult eh, Donau regioonis on väga oluline transport, keskkonnakaitse peab tagama selle, et eh, vesi oleks eh, Donaus puhas, et me kaitseksime bio, liigilist mitmekesisust, aga turism on samamoodi väga oluline, sellepärast et kui meie saame Eh, nüüd eesistuja riigiks, siis turism on üks meie prioriteetsetest valdkondadest ning mul on väga hea meel, et praegu on eh, Slovakkia voost pärit volinik, kes tegeleb selle teemaga. härra Korski eh, suur tänu, härra president, mina tulen Danskist, mis on äh, Läänemere ääres ja sellepärast ma loomulikult toetan makropiirkonna äh, projekti ja soovin talle edu. aga mina siiski tahaksin, et äh, rohkem oleks lihaluudel selle projekti puhul, et oleks raha selle äh, projekti elluviimiseks, aga kui raha ei saa, siis äh, midagi paremaks ei lähe, et me peame eh, selle strateegia jaoks saama lisaraha, aga kui me lisaraha ei saa, siis me peame otsi kokku tõmbama ja see on suur õnnetus. Eh, Läänemeri on eh, Euroopa Liidu kõige reostatum meri ja Nord Streamil on siin oma mm, osa me loomulikult eh, tahame, et Venemaalt tuleks gaas, kuid Euroopa Liit ei käitu siin järjepidevalt. me oleme näinud, et alguses öeldi Nord Streamile ei, siis öeldi jaa. härra Kalinovski, üks minut. suur tänu, härra president. ma tahaksin õnnitleda kolleegi Äh, härra Olenitšeki selle suurepärase raporti eest. Äh, tegemist on uuendusliku lähenemisega, tegemist on katseprojektiga kogu Läänemerele ja kui nüüd see äh, õnnestub, siis on tehtud lahti tee uuele lähenemisele. me peame mm, siin regioonide vahel ühtlustama arengut, me peame eh, vaatama, milline on Läänemere ümbret, ümbritsevate maade majandusareng. aga eh, siin sõltub edu eh, eh koostööst nii Euroopa tasemel kui eh, liikmesriikide vahel. viimane kõneleja, härra Luhan, üks minut härra president, austatud kolleegid. Läänemere strateegia olulisus seisneb selles, et tegemist on integreeritud raamistikuga, mis arvestab kõiki lähenemisviisi ning väljakutseid, mis on piirkonnas ning tegemist on ka pilootprojektiga. selle strateegia edu võib olla eeskujuks tulevikus teiste strateegiate ellurakendamisel ning siin pean ma silmas ka Donau strateegiat. sellel strateegial on suur tähtsus piirkonnale ning äh, siin on mitu olulist elementi see strateegia on oluline liikmesriikidele, on oluline, et nad kasutaksid kõiki rahalisi vahendeid, mis selle programmperioodi raames on kättesaadavaks tehtud. lisaks tahaksin rõhutada asjaolu, et kasutades ära piirkonna eripärasid, võime tõhusamalt kasutada ühenduse fonde ning luua lisandu-, väärtust piirkondlikul tasandil. suur tänu! härra Šefčovitš Euroopa Komisjoni nimel, palun! suur tänu ning suur tänu veel kord raportöörile selle äärmiselt olulise töö eest, mis ta on teinud ning suur tänu ka pühendumuse eest, mida näitas üles Euroopa Parlament Läänemere piirkonna strateegiale see uus makropiirkond näitab uut töötamise viisi ning selle edu sõltub loomulikult olulisel määral sellest, kuidas tegevuskava, mis kaasneb äh, ühe komisjoni teatisega, ellu rakendatakse tehakse. on selge, et äh, piirkondade ning teiste osapoolte pühendumus on oluline selleks, et Läänemere strateegia saavutaks edu esimest korda oleme ette valmistanud integreeritud strateegia hulga liikmesriikide jaoks. Neil on ühed väljakutsed ning võivad kasu saada samadest võimalustest. ning oleme üles ehitanud selle üksikasjalikult. oleme ette valmistanud äh, protsessi, mis võimaldab äh, ellu rakendada strateegiat, põhinedes uuel valitsemisel, uutel töömeetoditel ning uutel tegevuskavadel. ning esimest korda üritame kaasata kogu sünergiat, ühendada finantsvõimalused, erinevad äh, programmid, instrumendid, erinevad piirkondlikud võimalused ning kõik see kokku panna ühte paketti selleks, et meil oleks sedasorti uus makropiirkonnapõhine lähenemine piirkonnale. keskkonna, transpordi, turvalisuse ning muude küsimuste lahendamisel toob strateegia uue integreeritud lähenemise ning keskendub olulistele poliitiliste valdkondadele ning ähm, suurendab maksimaalselt äh, oma mõju selles valdkonnas. ning äh, see raport on juba edukalt heaks kiidetud. mitmeid projekte on juba loodud, seda, need on, neid on kaasrahastatud struktuurifondide poolt selleks, et neid ellu rakendada komisjon on äärmiselt pühendunud sellele, et säilitada see hoog, mis me senimaani oleme strateegias ka saavutanud iga-aastane neljateistkümnendal, viieteistkümnendal oktoobril Tallinnas aset leidnud äh, osapoolte konverents võimaldas äh, kinnitada edu, mis on saavutatud strateegia esimese etapi käigus keskkond on äärmiselt oluline Läänemere piirkonna strateegia osa ning vee kvaliteedi taastamine meres on iseenesest selle strateegia nurgakiviks. mitmed kõnelejad viitasid ka transpordile. see on loomulikult ka teine oluline teema, mida peab käsitlema laiapõhjalisel viisil ning mitmeid projekte juba käsitletakse ning uuritakse eelkõige selleks, et toetada TNT prioriteetset äh, juurdepääsu ning see loomulikult parandab kogu piirkonna olukorda. Läänemere piirkonda on mitu korda mainitud äh, kui äh, eeskujuna makropiirkonna põhilisele lähenemisele ning see toob lisandväärtust kindlasti uue töömeetodi näol ning komisjon uurib hoolega edusamme ning äh, vaatab, kuidas äh, seda rakendada ka Donau strateegia puhul, mida praegu ette valmistatakse. nagu öeldud, siis mul on hea meel, et ma olen Slovakkiast ning et äh, seda projekti praegu ette valmistatakse ning mul on veelgi parem meel, et seda valmistatakse, e, valmistatakse ette volinik Haani valvsa pilgu all, kes on äärmiselt pühendunud ka Estonia strateegiale. lisaks sellele peab uurima, kas tehakse ka muud, muid ettepanekuid selleks, et vaadata, kas on võimalik lisada veel lisandväärtust olemasolevasse koostöösse ning selleks, et tuvastada vajadusi. nii et soovin palju edu selleks, et edaspidi rakendatakse edukalt ellu Läänemere piirkonna strateegiat ning soovin palju edu ka tulevasele Ungari eesistujale. Nende poolt on tehtud mitmeid tugevaid ettepanekuid ning äh, kindlasti teevad nad koostööd komisjoniga Läänemere strateegia ja Donau strateegia osas. suur tänu, härra volinik, hääletus leiab aset homme keskpäeval. nüüd siis jõuame oma viimase raporti juurde ning selle on koostanud proua Kratsa.